kolleege, kolleegi, prendete po-. kallid kolleegid, palun asuge kohtadele. Il processo verbale e i testi approvati nella seduta di eh, protokoll ja tekstid, mis eh, eile vastu võeti, on kõik kättesaadavad, kas on nende kohta mingisuguseid kommentaare? protokoll on seega vastu võetud siin on palutud sõna. ma tänan, äh, härra president, mu daamid ja härrad, ma tahtsin juhtida teie tähelepanu sellele, et teie laudadel on dokument äh, dokumendid, mis puudutavad Lux auhinda, tegemist on kinoauhinnaga, mida teie hakkate määrama. nii et palun tuletan teile meelde, et teil on võimalus hääletada, peaaegu äkki on teil kohustus hääletada ja valida üks kolmest filmist, mis omavahel võistlevad. ja te leiate ka nendest dokumentide hulgast filmide programmi. samuti leiate DVD sealt, sellest filmiga, mis võitis kahe tuhande seitsmendal aastal auhinna ja on juba tõlgitud kahekümne kolme keelde pluss veel seitse keelt nii et kõigil on võimalus seda filmi nüüd näha. ma palun teilt järgmist, kõigepealt vaadake öö, äh, filme. minge vaadake filmi, esiteks, teiseks minge hääletama ja hääleta mina on väga lihtne, toimikus on teil kõik kirjas, kuidas täpselt hääletamine käib, te lähete veebilehele selleks ja te televisioonikanalil seitsekümmend seitse näete ka neid filme. tegemist on suurepäraste mm, filmidega, mis hin-, äh, näitavad Euroopa väärtusi ja siis te saate hääletada. me tahame, et parlamendisaadikud hääletaksid hulgaliselt, nii et kutsun teid üles seda tegema. tegemist on suurepärase algatusega, see on kodanike algatus, eesmärgiks Euroopa väärtusi edendada kinokunsti kaudu Eh, ma loodan nüüd teie peale, et te seda kõike teete ja ma tahan juba teid eh, tänada ja tänada Doris Päkki, kes on kultuurikomisjoni esimees ja kes on selle eh, küsimusega tegelenud. nii et palun kõik hääletama. ma tänan, proua Duran. nii et meil on nüüd kodutööd teha nädalavahetusel, nii et teeme kohustuse tundlikult ära ja nüüd läheme hääletamise juurde. E, nii, meie päevakorras on kõigepealt Fajoni raporti üle hääletamine, see puudutab kolmandaid riike, kelle kodanikel peab olema välispiiride ületamisel viisa e, ning ka neid kolmandaid riike, kelle kodanikud on vabastatud viisanõudest.